väärtustel põhineva, demokraatlikel institutsioonidel rajaneva ning õiglases ja sidusas ühiskonnas edukalt majandust soodustava Euroopa uuesti loomine. jah, ja eh, tahan kõigile teatada, et eh, kui meil on tegemist kodukorra artiklile sada viiskümmend kolm tugineva aruteluga, siis ei sinise kaardi küsimusi saa esitada ega ole ka vaba mikrofoni vooru nüüd esimene liberaalide fraktsiooni nimel proua Intvelt. aitäh, esimees. kolleegid, Euroopa Liidus puhub muutuste tuul, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist lähevad ajalukku ennenägematu äh, tormi ja uuenemisaastatena natsionalistlike eh, jõudude esilekerkimine läbimurretega ei ole, selle asemel näeme esimesi Euroopa kevade märke, suve veel mitte, aga aastaid, kus on olnud pingeid ja rahu, eh, rahutust, on lõpuks optimismi, ootust, ootust. kes ei tundnud eh, erutust, kui Macron kohtus Trump ja Putiniga ja esindas enesekindlat ja uhket Euroopat? kas teie ei tundnud uhke, kui me hääletasime täna Äh, et me peame kin-, äh, kliimaalastest lubatustest äh, lepingus, millest teised loobuvad. väärtused on Euroopa Liidu alustalaks. valimiskampaaniad ei ole keskendunud mitte traditsionaalsete, traditsioonilistele materiaalsetele asjadele nagu töökohad ja sotsiaalkindlus, vaid vägagi palju kultuuridele, kultuurile, väärtustele, identiteedile maailmakord muutub äh, hingemata kiirusega, inimesed kardavad identiteedi ja kogukonna kadumise pärast. natsionalistlikud parteid on vastanud sellega, et külvavad hirmu ja vihkamist või kommenteerides mingisugust kujuteldavat minevikku. me lükkame selle tagasi, aga peame aru saama, et meie vastutus, vastus selgele küsimusele, mis puutub väärtusi, kultuuri, identiteedi, see ei ole olnud piisav. Euroopa Liit on poliitiline liit, aga enamik poliitikuid ei julge selle oma valijatele rääkida, nad eelistavad esitada Euroopa Liitu tehnokraatliku üksusega, mille eesmärk on tehnoloogil- eh,, tehnilised eh, eelised või kulud, kui inimesed eh, kardavad identiteedi kaotust, siis rõõmikutasude kaotamine neid ei tugevda. kui nad kardavad kadumise pärast, kui nad ei ole kindlad, millised on meie ühised väärtused, siis nad ei äh, võitle äh, halbade kaubanduslepingute eest. me ei saa, taha oma identiteeti anda natsionalistidele. ebakindluse äh, ühiskondliku turbulentsi ajal ei ole lihtne kaitsta meie ühiseid väärtusi. aga me ei ole defineerinud oma väärtusi vaid selleks ajaks, kui asjad lähevad hästi, vaid selleks ajaks, kui äh, asjad on keerulised ja need proovile pannakse. Euroopa Liit ei ole mitte ainult majandusjõud, tal on ka moraalne võim maailmas. me võime olla uhked, meie väärtused on andnud inspiratsioonid paljudele kogu maailmas, paljud inimesed unistavad elama, äh, et nad saaksid elada sellises ausas, vabas ja õiglases ühiskonnas, nagu Euroopas on. niivõrd, et osad näevad neid väärtusi ohuna, mida nad tahaksid hävitada. üle maailma on populistlikult parteidel oma agenda, äh, millega te-, äh, millega võideldakse sekularismi ja natsionalismi, populismi ees ja nad tahavad, et ollaks vaid üks hääl, üks tõde. aga hili-, hiljutised valimised on tõestanud, et nad eksivad. eurooplasi ei saa äh, viia ühedimensiooniliseks tegelaseks. kui me tahame, et Euroopa oleks tugev, tahame äh,, peame edendama vastupidav, me peame äh, võtma vastu Euroopa mitmekesisuse äh,, võrdsuse, pluralismi. selle taustal Manfred Weberi tweet möödunud nädalal oli natukene ekslik, kui ta kirjutas et Euroopa identiteet on eelkõr-, eelkõige kristlik. Kõi-, ükskõik, kes seda eitab, eitab reaalsust. kalliks kolleeg Veeber, reaalsus on selline, et Euroopa tõeline hing on tema mitmekesisuses ja vabaduses valida, millesse uskuda, kes sa oled. demokraatia Äh, seaduste ülimuslikkus ja mitmekesisus ei ole vaid ideaalid, need on hädavajalikud selleks, et Euroopa Liit toimiks kõikides poliitikavaldkondades. sotsiaalne õiglus on äh, hädavajalik äh, stabiilse investeeringute kliima jaoks, inimõiguste austamine on vajalik migratsioonipoliitika ja politsei koostöö jaoks ning seaduste ülimuslikkus ühisturu jaoks. kokkuvõttes väärtused on võtmeks tugevale Euroopa Liidule, sellepärast ALDE panebki äh, väärtused esimesele kohale, aitäh! ma tänan ja nüüd nõukogu nimel minister Talli, palun, teil on sõna. volinik, esimees, aitäh, et täna on võimalus sõna võtta sellel väga õigeaegsel aktuaalsel debatil. on aeg järele mõelda meil kõigil mõelda Euroopa Liidu tuleviku üle järele. olen hea meelega täna siin, et kuulata teie seisukohti. selle debati pealkiri maalib pildi Euroopa Liidust, mis on meile kõigile atraktiivne. selline, kus väärtused on äh, toodud äh, keskkohta, äh, kus on demokraatlikud institutsioonid, kus me saame võidelda oma eesmärkide eest, et parandada oma kodanike eh, elu ja jõukust, mitte ainult mõnede puhul, vaid kogu ühiskonnas. see kirjeldus ei ole nii kaugel sellest Euroopa Liidust, mis meil täna on ja kindlasti on see vastavuses selgete ambitsioonidega, mis Euroopa Liidul on. küll aga vaid paar kuud tagasi olid Euroopa Liidu pingutused selles valdkonnas ähm, hukka mõistetud, neid ignoreeriti, kas siis sellepärast, et leiti, et Euroopa Liit teeb liiga vähe või nähti, et ta teeb liiga palju. viimastel kuudel tundub aga olevat, et arusaamad on muutunud, selle asemel, et pidada Euroopa Liitu paljude meie probleemide allikaks, nähakse teda osana lahendusest näeme, et on positiivseid muutusi, kuidas usaldus on taastunud ning toetatakse Euroopa Liitu. seda tänu sellele, et maailm ümber meie muutub. alternatiivid Euroopa Liidule öö, äh, kaotavad omas ära. me võib-olla hakkame aru saama sellest, et populistlik retoorika lihtsustab liigselt väga keerulisi teemasid. ja me oleme hakanud nägema selle piiranguid võib-olla me saame aru ka sellest, et koos töötamine globaalsete probleemide kallal, nagu näiteks kaubavahetus, kliima, terrorism, on parem kui sellega üksinda tegelemine. võib-olla on kõige olulisem see, et mida rohkem me tunneme, et meie väärtusi rünnatakse, seda rohkem on, äh, suurem on meie soov neid säilitada. see peaks äh, parandama meie väljavaateid, andma meile tõuget, töötada oma eesmärkide nimel ikka innukamalt. vaid ühise visiooniga saame me neid ühiseid eesmärke püüda. uurides seda, millist tulevikusuunda võtta, ei saa Euroopa Liit äh, sundida oma visiooni kodanikele peale. ta ei saa tulla välja revolutsiooniliste plaanidega, kui tal ei ole nende toetust Euroopa Liit peab neid kaasama sellesse debatti, nad peavad tundma, et neid kuulatakse, et nende seisukohad on olulised. seepärast tervitab nõukogu vägagi komisjoni valge raamatu protsessi. see on väga hea pingutus selleks, et juhtida ausat järelemõtlemist ja äh, soodustada debatti. tunnustan ka teid, Euroopa Parlamenti, selle eest, et te jätkuvalt olete pingutanud selle eest, et kodanike arvamused need leiavad kaitstamist, nendest räägitakse. ma saan aru, et koos komisjoniga peate terve hulga Euroopa tuleviku kohta käivaid debatte kogu Euroopas, mis puudutab nõukogu, Euroopa äh, Liidu Nõukogu juhid on juba hakanud tegelema ausa järelemõtlemisega peale seda, kui toimus Ühendkuningriikide referendum, mille tulemusena otsist-, otsustati lahkuda Euroopa Liidust. Bratislavas möödunud septembris pandi, pani paika konkreetse teekaardi, konkreetsed meetmed, millega lahendada kodanike kõige suuremaid probleeme. kiireloomulise asjana otsustati tegeleda teemadega, mis puudutab migratsiooni, terrorismi, majandust ja sotsiaalset kindlust töö liikus edasi. selle aasta märtsis tähistasime Rooma lepingu viiekümnendat aastapäeva, see oli järjekordne võimalus mõelda, milline on meie ühine tulevik. Rooma leping on selge lubadus võidelda meie kõige olulisemate eesmärkide eh, nimel järgmise kümne aasta jooksul. Euroopa Liidu Nõukogu on oma töö korraldanud nende põhiliste prioriteetide eest ja tahab anda käega katsutavaid tulemusi ning täita oma lubadusi. Ähm, valge raamatu protsessis võtab nõukogu teadmiseks komisjoni järjedokumendid ja seisavad selle eest, et nad annavad väärtusliku panuse meie arutelule. globaliseerumise valge raamat annab perspektiivi nii kaubavahetusele kui globaliseerumisele, mida arutatakse järgmisel Euroopa Ülemkogul. üks sõna selle protsessi konkreetsest tulemusest. kui mõeldi Euroopa tulevikule, äh, tulevikus, siis see on pikk protsess, see nõuab aega, usalduse ülesehitamist. kumbagi ei ole võimalik kiiresti teha me ei taha riskeerida sellega, et me peame, pakume välja tulemusi enneaegselt ja seetõttu ei täida me ka ootusi. nõukogu ja Euroopa öö, äh, öö, äh, Äh, liidu äh, nõukogu peavad saavutama konkreetseid tulemusi, arvestades seda, et Euroopa Liidu äh, lisaväärtus on väga praktiline. selles vaimus peavad Euroopa tuleviku üle käivad debatid nõukogule täiendava impulsi, töötada välja täiendavaid võtmepoliitikaid selle asemel, et töötada teoreetilises raamistikus. suur tänu teile! Now... suur tänu! ja nüüd kuulame ära komisjoni asepresidendi Timmermansi. ma tänan, ma kasutan ära need kolm minutit, mis mulle on eraldatud, et käsitleda seda, mida proua Intvelt ütles oma sissejuhatuses, ta rääkis väga kokkusurutult ja täpselt põhiväärtusi ja ka lükkas tagasi ekstremistide ja natsionalistide ja ksenofoodi poolt pakutud lahendused, aga küsimus jääb, et miks siis nii palju eurooplasi ikkagi tunnevad äh, poolehoidu nende poliitiliste liikumiste vastu. Need äh, liikumised on saanud üsna suure tugeva toetuse Euroopa Liidus, et äh, tulevikus ka, kui me ei käsitle põhjuseid, miks nad on nii atraktiivsed. ja paljud meie kodanikud on mures Nad leiavad, et nende seisund on kadumas. esimene põlvkond, kes tunnetab, et nende lapsed on võib-olla halvemas olukorras tulevikus kui nemad. samuti džihadistlike terroristide oht. Nad on võtnud rünnata meie identiteeti ja meie vabadusi. inimesed on mures, sest rahu ja julgeolek on ohtu sattunud ja nad tunnevad, et nad ei ole piisavalt, ei ole neil jõudu, et kõigi nende väärtuste eest seista tähtis on nüüd need hirmudega midagi ette võtta ja komisjon lähtub sellest, et midagi on võimalik nende hirmudega ette võtta, kui me hoiame kokku Euroopas. nii et kõigepealt on vaja kaitsta euroopalist lähenemisviisi euroopalistele probleemidele, euroopalist lähenemisviisi globaalsetele probleemidele, aga see on võimalik ainult siis, kui me kõik kokku hoidame ja seda on vaja selgitada meie kodanikele. see on raske ajal, mil identiteedipoliitika võtab võimust Euroopas. ajad on rasked ja seal väljas on keegi, kes tahab ära võtta selle, mis teil on sellises olukorras on raske. meil eh, väärtused on meie ühtne siseturg, meie ühine väärtus. Need on meie instrumendid, tähtsad instrumendid, aga neil on tähendus ainult siis, kui nad tuginevad meie ühistele väärtustele ja me ei räägi piisavalt nendest väärtustest. huvipakkuv on, et äh, äh, proua Intvelt ründas täiesti õigustatult neid inimesi, kes äh, ei paku lahendusi ja on üsna kahtlastel moraalsetel alustel. meie peaksime oma väärtustele vastukaaluks rõhku panema, nendele väärtustele, mis tegid Euroopa suureks, demokraatia, õigusriik, inimõiguste austamine. Need on need kolm sammast, millele Euroopa Liit on rajatud ja neljas tööstusrevolutsioon, moderniseerimine, me näitame, et me suudame luua ühiskonna, kus erisus pakub suuremaid võimalusi ja taas loob majanduse, toob, tekitab neljanda tööstusrevolutsiooni, aga see kõik saab teoks ainult siis, kui me tugineme oma väärtustele ja sellest on juttu ka meie valges raamatus ja kõigis meie analüüsides see on lähtepunktiks arutelus Euroopa Parlamendiga, aga ka liikmesriikidega. loodame, et nõukogu liikmed kasutavad seda dokumenti ja käivitavad arutelud ka liikmesriikides, selle üle, kuhu Euroopa peaks suunduma. ja me oleme näinud, et Euroopas on uus põlvkond ärganud. me nägime seda Briti valimistel me nägime seda Prantsusmaa valimistel mitmeti ja me näeme seda ka naistemarssides USA-s ja näeme kõikjal Euroopas. miks nii? me mõistame nüüd, et ehkki meie väärtused on selged ja igavesed ja neid ei saa kahtluse alla seada, samas nad võidakse hävitada. ja see, et me avastasime nüüd selle, et ehkki meie väärtused on selged ja meie koostöö alustalad, me näeme, kuidas kõikjal maailmas need väärtused ei ole ehm, garanteeritud, et nad vajavad hoolitsust, nende eest tuleb seista, sõna võtta nende kaitseks. asi ei ole selles, kas vasak või parempoolne ollakse, vaid kas valitakse avatud ühiskond, kus on ruumi kõigile, kellest kus keegi välja ei jää või minnakse sellesse lõksu uskuma, et vend on vaenlane. tähtis on, et kõik oleksid tähtsad ja keegi ei jääks välja. suur tänu, härra asepresident. ja nüüd sõnavõtjad esimesena poolteist minutit. Rosa Estaras Ferragut. Gracias ma tänan. president kahekümne viiendal märtsil tuhat üheksasada viiskümmend seitse kirjutas Euroopa alla Rooma lepingule ja külvati Euroopa Liidu seemned ja tulemuseks oli kõige pikem periood jõukust ja rahu ja heaolu. ja ma mõtlen siin Schumanni sõnade peale, kes ütles, et Euroopat ei saa ühekorraga valmis ehitada, vaid ikkagi sammhaaval, väikeste sammude kaudu. ja meie asutajad, isad ütlesid väga selgelt, mis on lõppeesmärk. ei, väga tugev oli mõte, et tuleb võidelda sõdade totalitarismi, ksenofoobia äh, vastu. Euroopa nüüd kasvanud, küpsemaks muutunud, rohkem inimesi on meil siin, aga me näeme, mis toimub meie tööturgudel, meil valitseb tööpuudus, meil on julgeoleku, energia, kaitse, keskkonnaprobleemid, Euroopa on väga keeruliseks läinud, ta on väga tulvil kontraste me peame mõtlema, mida me oma mitmekesisusega teeme, meil on sotsiaalprobleemid. jah, tähtis on nüüd tõesti kokku hoida nendes oludes. demokraatia ja progress ja vabadus on need väärtused, mida me peame hoidma ja peame meeles pidama, mida ütlesid asutajad-isad. me ei pea mitte ainult rääkima, vaid ka tegutsema ma tänan ja nüüd kaks minutit Tanja Fajon. ma tänan. meie tänase arutelu teema on Euroopa uuesti loomine, see tähendab seda, et me mõistame suurepäraselt, et alustalad on kõikuma löönud, demokraatia, võrdsus ja austus härra Timmermans, te viitasite sellele ohtlikule populistlikule retoorikale, mis kõlab ja meie kodanike vihale. jah, alustalad on kõikuma löönud. ja äh, mõtleme pagulaskvootide peale, otsused, mis on Euroopa Liidus vastu võetud Eh, nendest ei peeta mõnedes liikmesriikides kinni ja komisjon peab käivitama menetluse nende riikide vastu, kes ei taha kohustusi jagada. eile me arutasime Serbia ja Kosovo raportit, kaks eh, riiki, kes on Euroopa Liidu ootetoas. jah, me oleme väga ranged, kui me Kopenhaageni kriteeriumide täitmist jälgime ja nendest kinnipidamist jälgime, kui need riigid ei täida kriteeriumi, ei saa neist liikmesriike ja see on õiglane karistus tõenäoliselt, aga kas on õiglane, et Euroopa Liit langetab sellise otsuse, Euroopa Liit, kus mõned liikmesriigid ei täida ise enam paljusid Kopenhaageni kriteeriume, kuidas neid karistatakse? jah, mõned saavad endale lubada ja on isegi uhked selle üle, et ei näita üles solidaarsust ega austust ja ei ole vabadust ega demokraatiat enam ei peeta kalliks. mõnda aega tagasi sotsiaaldemokraatide ridades me toetasime mõtet eh, luua demokraatia tulemuste tabloo eh, ja väärtuste mõõdikuid kasutada seal eh, seisu näitamiseks, aga me teame, milline olukord on, me mõõdame tõesti, aga midagi ei muutu ja ei karistada neid, kes rikuvad kokkulepitut. suur tänu, üks minut, härra Robert Siile. ma tänan. jah, ma loen selle pealkirja teile ette ja minu aeg on läbi Eh, jah, igasugused nimed ja pealkirjad, nende kaudu me inimestele lähemale ei jõua. Eesti, Läti, Poola, Ungari kodanikud, mida nad tahavad, nad tahavad, et Euroopa Liit toimiks nii, et nad sellest ka aru saavad, et need väärtused, millest me räägime, eh, ei ole vastuolus nende arusaamadega, väärtustega nende koduriigis. kui eh, iga kord me saame erinevat informatsiooni või saadame erinevat informatsiooni, millest inimesed aru ei saa, siis sellest ei ole abi. me peame mõtlema selle peale, kuidas me neid teemasid käsitleme ja peame süvitsi minema, kui me tahame asjadest paremini aru saama. kui me räägime sotsiaalsest ühtekuuluvusest, siis tegelikult inimesed tahavad olla konkurentsivõimelised. ja ei tohi rääkida, et liikmesriigid tegelevad sotsiaalse dumpinguga suur tänu, üks minut. proua Ruiz. ma tänan, kolleegid, härra Timmermans. mina olen natuke optimistlik, nagu ka proua Intvelt, sest populistid, natsionalistid ei ole ju midagi uut enam ja me oleme hakanud mõistma, kus on nende nõrgad küljed. ja öö, Eh, mis on meie tugevad küljed, me oleme eh, nüüd pärast teist maailmasõda üles ehitanud eh, Euroopa ja nüüd on globaliseerunud kogu maailm. me oleme nagu majakaks, ei ole nii, et meie majaka valgus oleks raugenud. ma arvan, et me peame kogu aeg meeles pidama oma väärtusi tõesti olema ka julgelt seisma nende eest, et inimesed usuksid meisse ja tähtis on, et ka oleksid meie sõnad ja teod vastavuses, sest vastasel korral me ei suuda noori kaasata. Nad tahavad ju võimalusi tulevikus näha ja meil on vaja just äh, neid samu noori ja luua neile äh, töökohad, võrdsed võimalused, tähtis on, et nad oleksid sama kirglikud, nagu meie kunagi olime. suur tänu, järgmine on Martina Anderson. Brexit, was... Brexit oli äratuseks, Euroopa Liit peab nüüd reformima ennast, et ellu jääda. meil on vaja sotsiaalset Euroopa Liitu, mis tugineb inimõigustele, demokraatiale ja progressiivsele suveräänsusele. aga ma olen mures, et ei kuulata me räägime siin väga palju mitmekiiruselisest Euroopast, sügavamast integratsioonist ja kasinusest ja ma arvan, et see on viga. viimane asi, mida meil vaja on, on rohkem integratsiooni ja uurin teadusuuringuid sõja kaitsesektoris, on vaja rohkem solidaarsuse, demokraatiat ja mitte mingisuguseid firmade väljaotsimisi. demokraatlikke otsuseid ignoreeritakse. meil on suure reede eh, lepe Põhja-Iirimaal, mida tuleb igati kaitsta. Eh, Sinn Fein ütleb, et eh, Põhja-Iirimaa kuulub Euroopasse, aga me tahame olla võrdsed Euroopas, kedagi ignoreeritaks jah, hea oleks, kui e, oleks loetud siin seda suure reede lepingut. Uh, aitäh, minutiks saab sõna kolleeg Finch, aitäh, esimees, volinik, te räägite Euroopa uuesti loomisest, mis tugineb väärtustel ja rajaneb demokraatlikel institutsioonidel äh, selleks, et ehitada üles edukat majandust, soodustavat Euroopat. meie Ühendkuningriigis jätkame teed sõltumatuse teel ja ehitame kõik selle üle. Euroopas tehakse vastupidist, tuginetakse oportunismil ähm,, uuskolonialismil, see tugineb, rajaneb institutsioonidel, mis ei ole demokraatlikud, mis on ta-, kaasa tulnud vaesuse, lootusetuse paljudes valimisringkondades vaadakem kas või seda, kuidas majandus on hävinenud Lõuna-Euroopas. nelikümmend kaheksa protsenti noorte tööpuudus Kreekas, kas seda saab kinni maksta, andes kaheksateist aastatel, aastastele lihtsalt üks rongipilet kingituseks? ei, ainus viis, kuidas Euroopa Liidu riigid saavutavad stabiilsuse, jõukuse, on äh, minna Ühendkuningriigi teed ja lahkuda Euroopa Liidust. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Zaistre, teil on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, president, austatud president. Euroopa väärtused äh, on minu arvates midagi sellist, mille kohta Euroopa liikmesriikidel ja kodanikel on teistsugune arusaam kui Brüsselil Brüssel äh, lihtsalt sekkub, äh, ei taga julgeolekut, suurendades rännet, äh, räägitakse, et tuleb võidelda populismi vastu. tundub, et Brüssel suhtub positiivsemalt Türgisse kui Ühendkuningriiki ja niimoodi ei saa jätkuda, meil on vaja loomulikult uut alust Euroopa koostööle ja seda koostööd saab teha ainult sellisel viisil, kui rahvusriigid juhivad seda. ja üheks eelisseks sellel oleks see, et me vabaneksime parlamendist, mis äh, aitab äh, äh, Brüsseli palee ehituskulusid kokku hoida. aitäh, nüüd kolleeg Sina Tiinas, palun. aitäh on tõesti hädavajalik, et loodaks uuesti Euroopa, ehitataks Euroopa uuesti üles meil on vaja koostööd liikmesriikide vahel, riikide vahel, kes ise oma prioriteedid seavad. ja ühehäälsusnõuet mm, nõukogus äh, tuleb äh, muuta kvalifitseeritud häälte enamuseks ja mis puudutab komisjoni, siis äh, siin me näeme suurt demokraatia defitsiiti komitee menetluse raames, kus lihtsalt ei arvestata riikide otsustega, meil on vaja toimivat lahendust, mis ei oleks Mm, selline, mis rajaneb praegusel mudelil, tuleb äh, tegeleda nende teemadega, millel on äh, tõeliselt äh, euroopaline, piiriülene mõju, nagu näiteks kliimamuutused, rändeküsimused, pagulased Aafrikast Euroopasse ja nii edasi, aitäh! nüüd kolleeg Koilja, palun, teil on poolteist minutit kõneaega. suur tänu, austatud kolleegid, austatud president Ehm, Euroopa on üle saanud külma sõja aegadest. Mm, me oleme suutnud kaitsta oma väärtusi. Mm, nüüd on väga raske vaadata, kuidas populistid on äh, reageerinud, äh, kuigi nad on äh, saanud lüüa mm, Hollandis ja Austrias. Robert Schumann, üks Euroopa Liidu esiisadest, on öelnud, et Euroopa saab tõeks siis, kui eh, konkreetselt ja konkreetsel viisil käituda, see on rohkem kui majandus, see on meie kodanikud. me just tähistasime Erasmuse programmi kolmekümnendat aastapäeva, see on Euroopa ja ka Pariisi kokkulepe näitab, et Euroopa on valmis tegutsema inimkonna hüvanguks, inimeste vaba liikumise jaoks see tähendab seda, et kõik peavad tegema koostööd selleks, et võimalusi ühiselt ära kasutada. meil on ka mm, suurim eh, teadusuuringute, innovatsiooni, teaduse toetuse programm, see on Euroopa koostöö tegemine, see on Euroopa inimeste jaoks, kodanike jaoks, meil ei ole vaja midagi uuesti luua, vaid meil tuleb üle kinnitada see, mis meil on. Euroopa on see, kus me elame, Euroopa on see keskkond, kus me oleme see on see koht, kus me saame kokku kõik me kodanikud, see on meie ühine ruum ja me peame ühiselt oma kohustusi täitma. ma tänan ja nüüd Peter Niedermüller, üks minut. Euroopa ma tanástalannak látszik, számos ma tänan jah, Euroopa näikse nagu olevat pea kaotanud, täna on väga palju konflikte ja väljakutseid, millega tuleb tegeleda aga see puudutab kõigi meie tulevikku, me oleme nüüd murdepunkti jõudnud ja on vaja tõesti mm, mõelda selle peale, mis meil on selja taha jäänud, globaliseerumine, kultuuriline mitmekesisus tegemist on uue maailmaga ja vanad harjumused meid edasi enam ei aita. meil on vaja uuesti e, e, Euroopat luua ja see peab tuginema solidaarsusele, vabadusele ja e, julgeolekule. Euroopa on vaja niimoodi kujundada, et stigmatiseerimine ja diskrimineerimine ja viha ei omaks seal kohta. meil on vaja sellist Euroopat, kus kõik tunnevad ennast kodus, kus on lootus, aga mitte hirm. ma tänan ja nüüd härra Žanetski, üks minut. austatud juhataja meie oleme poliitikud ja me peame rääkima ausalt ja avatult, rääkima sellest, milline on olnud Euroopa edulugu, mis rajaneb Euroopa sõjaterasühendusel. kõigepealt oli kuus riiki, siis üheksa, kaksteist, viisteist. konsensuse põhjal töötades oli vaja teatud miinimumi, tehti koostööd solidaarsuse vaimus aga mitte keegi ei surunud kellelegi midagi peale. näiteks Prantsusmaa viie teise riigi vastu sellise argument äh, alguses, äh, kus arutati ühist põllumajanduspoliitikat ja lõppkokkuvõttes otsustati, et parem on teha ühiselt koostööd. et äh, et ükski riik ei saaks kahju. ma arvan, et meie Euroopa projekti edu alus on selles, kui me toimime solidaarselt, konsensuslikult ja me ei hääleta teisi maha. sinise kaarte küsimusi esitada ei saa. kodukord näeb ette, et kui tegemist on artikkel sada viiskümmend kolm aruteluga, siis ei saa esitada küsimusi. nüüd siis Silja Vikström, üks minut. E hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas, et väga tugevalt toetatakse eh, Euroopa Liidu kodanike seas Euroopa koostööd ja mul on väga hea meel, et väga paljud inimesed räägivad head Euroopast, soovivad sügavamat koostööd. meie kodanikud usuvad tulevikku ja nende inspiratsiooni eh, nemad peaksid olema meile, poliitikutele, inspiratsiooniks äh, meie töö tegemisel. Äh, Macroni tulemused Prantsusmaal, hiljutised valimistulemused on äh, tõesti sellised, et tsentristlik poliitika Euroopas on tugev, mis aitab Euroopa Liitu edasi arendada ja me ei saa seisakuga nõustuda, me peame edasi liikuma, me peame leidma lahendused, mis on suunatud tulevikku, tuleb vaadata läbi kõik valdkonnad, kõik sektorid ja seesama uuring, millele ma viitasin, ütleb, et me peame ühiselt võtma vastutuse rändeteemade eest, kliima eest ja võitlema ka terrorismi vastu. me peame tagama tuleviku oma kodanikele ja seda me suudame teha vaid üheskoos. nüüd üheks minutiks saab sõna kolleeg Kris Sogonas. Euroopa Liidu aluslepingud näevad ette, et Euroopa Liit tugineb vabadusel, demokraatial, võrdsusel, õigusriigi põhimõtetel ja inimõiguste austamisel ehk sellistel väärtustel. ja eesmärgiks on edendada eh, rahu ja jõukust inimeste jaoks, aga mida me tegelikkuses näeme? Eh, Ungaris ja Poolas rikutakse õigusriigi põhimõtteid ja sellest vaadatakse mööda, samas eh, euroala kärpemeetmed äh, on toonud kaasa selle, et põhisotsiaalõigused, õigus äh, tervishoiule, sotsiaalkindlustusele, kollektiivlepingutele, ähm, pere loomisele, ähm, tööõigusele on trambitud jalge all, eriti sellises lõunariigis nagu Kreeka. kui me soovime tõesti ähm, Euroopa integratsiooni, siis me peame praktikas tõestama, et me peame kinni Euroopa Liidu eesmärkidest ja väärtustest ja seda tuleb teha kohe, enne kui ei ole liiga hilja. suur tänu. kaks minut saab, minutit saab Peeter Lundgren. aitäh, et andsite mulle sõna, juhataja. Euroopa, mis tugineb väärtustel, on tänase arutelu teema vastutus maksumaksjate raha eest peaks olema selle teema üks nurgakividest. aga see, kui me parlamendis räägime Brüsseli hoone renoveerimisest, siis see hoone sai valmis üheksakümne kolmandal aastal, läks maksma kümme miljardit Rootsi krooni ja nüüd on seda vahepeal ka renoveeritud eh, viimati aastal kaks tuhat neliteist, nii et vaadakem, millest me siin räägime, vaadakem, eh, et kas mitte Euroopa Parlament ei muutu USA kongressi sarnaseks, ma ei tea, kas see võiks olla eh, ühise Euroopa riigi visioon ehk neli koma viis miljardit Rootsi krooni nüüd välja käia see nõudne lõppkokkuvõttes tähendaks see otsus ähm, kolmekordse maksumust äh, hoonele ähm, kolmteist miljardit. kas äh, eurooplased tahavad oma maksuraha kasutada selleks, et me ehitame hooneid Brüsselis? ma arvan, et see on viimane asi, mille peale nad tahaksid oma maksutulu kulutada. me peame ikkagi äh, reaalselt mõtlema, kuidas usaldusväärselt, vastutustundlikult maksumaksjate raha kasutada ja loobuma sellistest hullumeelsetest visioonidest, et ehitame tohutult kallilt hooneid ja siis saame teada, et nad on halvasti ehitatud ja need tuleb maha võtta ja uuesti ehitada, see on hullumeelsus, seda Euroopa kodanikud ei neela mitte iialgi alla suur tänu, härra Lundgren. ja nüüd üks minut, Georg Maier. ma tänan. Euroopa väärtused, mida see täpselt tähendab? kes määratleb, mis need väärtused on, kas te arvate, et meie seda saame siin teha, seda saavad ainult inimesed Euroopas ise teha? ja on juba suured-suured erinevused kogu Euroopas selles osas ja kallid kolleegid, meil on ju mitmekesisus ja austagem siis seda. efektiivsed demokraatlikud institutsioonid, jah, sellega olen vägagi nõus. aga selle juurde kuulub ka tõhus opositsioon. kolleeg Infeld, ma kuulasin teid, tema äh, ei näikse küll austavat opositsiooni ja mõnikord mul tõesti tekib mulje, et te kõik räägite ühte ja sama juttu siin ja aplodeerite üksteisele sellesama jutu eest. ma tänan ja nüüd üks minut, härra Baltšo. Eh, proua Intvelt eh, on mõned parteisid siin nimetanud natsionalistideks ja paistab, et ainult temal on õigus. aga kas teie just ei ole need, kes ainult ühte tõde kuulutavad, et peab olema sügavam ja sügavam integratsioon ja kõik teised, kes teisiti arvavad, saavad teie poolt häbimärgistatud meie arutame siin väärtusi Euroopa Liidus. Manfred Weber rääkis kristlikest juurtest mis meil on. aga jah, meil on vaja mõelda mitmekesisuse peale, tihtipeale viidatakse asutajate isadele ja Robert Schumann ütles, et Euroopat ei saa ühe struktuuriga integreerida ja Teie lihtsalt valite mõned tsitaadid meelepäraselt välja ma tänan ja nüüd poolteist minutit, härra Šogor. mina ei ole üks nendest, kes leiavad, et me peaksime Euroopa Liidu uuesti üles ehitama, meil ei ole vaja revolutsiooni. palju see, mm, eh, mida, milles Euroopa Liitu süüdistatakse, ei ole Euroopa süü nagu see demokraatliku defitsiidi küsimus. ma võin kinnitada, et Euroopa seadusandlik protsess on palju läbipaistvam ja kaasavam kui näiteks minu enda koduriigi oma, olles seda nüüd öelnud, on loomulikult võimalik olla tõhusam, vastupidavam, rohkem vastata kodanike ootustele. juba praegused aluslepingud pakuvad võimalusi need teemad lahendada, aga tihtipeale ei tegeleta oluliste teemadega Ehm, kuigi meie tänase arutelu pealkiri on pikk, ehm, siis mida ütleb meie alusleping? me kõik teame, et Euroopa Liit peaks muuhulgas rajanema võrdsusel, mittediskrimineerimisel, mitmekesisuse austamisel, aga ikkagi on meil pikk maa käia selleks, et tagada nende väärtuste tõhus kaitse, eriti eh, just ehm, keelevähemuse küsimuses ei olnud, ei ole Euroopa Liidus suudetud eh, keelelist diskrimineerimist eh, kõrvaldada, kaitsta vähemuste huvisid, kuigi me peaksime toetama mitmekesisust. üle kuuekümne miljoni kodaniku ootavad, et Euroopa Liidu institutsioonid eh, nende olemasolu tunnustaksid, aitäh! aitäh, härra Šogor! ja nüüd üks minut, Joolainen E Euroopa Liit on rohkem kui üks suur turg, see on poliitiline ühendus ja aluseks on Euroopa väärtused, mis on sajandite vältel välja võideldud ja mm, meie pro poliitiline profiil äh, peab olema nähtavam ja sellepärast härra asepresident on õige, et me võitleme nende väärtuste eest ja astume välja, kui demokraatia, sõnavabadus Mm, kannatavad, on rünnaku all ja me peame midagi ette võtma nende liikmesriikide vastu, kes eiravad neid väärtusi. see äh, Euroopa Liit peab loomulikult, äh, vajab kaitsmist ja mõnikord jääb mulje, et ta on jõuetu ja kui me mõtleme maksutumbingu peale, ebaõiglane äh, konkurents, krimi- ja kriminaliteet jah, need eh, viis stsenaariumis, mis Valges Raamatus ära toodi, loodame, et aasta lõpuks nendest sünnib üks programm, mis meid kokku rohkem köidab. ma tänan ja Ulrike Trebesius, üks minut. ma tänan. jah, Euroopa eh, uuesti loomine, mis väärtustel põhineb ja eh, on demokraatlikel institutsioonil rajanev ning on õiglane ja sidus ja edukas. kui ma seda löön, siis tõesti, see on nagu mingisugune elevantide tants siin. jah, me räägime uuesti loomisest, et see peab tooma sellised eesmärgid, nagu siin üles loetletud, see näitab, et me oleme nurjunud. meie ühiskonnad on oma piirideni jõudnud, euroala ei toimi ja kultuuriline mitmekesisus ei toimi jah, lihtsalt tuleb aeg maha võtta eh, ja järele mõelda. tähtis on, et ei ole vaja süvendada neid probleeme, mis on, edasi minna eh, et suurema tsentraliseerimise ja patroneerimise ja bürokratiseerimise teed, orientatsiooni kaotamine äh, vähem loomingulisust ja mitmekesisust, see tee on meil juba jalge all, kas me tõesti peaksime jätkama? jah, ja nüüd proua Guzman, üks minut. aitäh. Euroopa Liit põhineb neoliberaalsetel põhimõtetel kontrollida defitsiit, liberaliseerida ähm, teenused, antidemokraatlikud institutsioonid ja see ehitati ühe selge eesmärgiga luua ühisturg. meil on toimunud neli reformi, natukene make-up'i äh, valges raamis, aga mis äh,, raamatus, aga miski ei muuda Bre. Brexit, paremäärmuslaste esile kesk-, kerkimine, mille tulemusena kasvab ebavõrdsus, Euro-Euroopa, meetmed migrantide vastu, muud asjad mitte enamus, kuid see ei tähenda, et me peaksime Euroopast loobuma, vastupidi, kui te tahate seda Euroopat, seda Euroopa Liitu, kus on multinatsionaalsed, ei, seda, mida meie tahtsime üles ehitada, on inimeste jaoks, rahva jaoks, töötajate jaoks, Prantsusmaast, Kreekast, Saksamaalt, Portugalist, kes kõik üheskoos töötavad, aitäh! suur tänu, üks minut, proua von Storch! suur tänu! see tänane arutelu räägib Euroopa taasülesehitamisest, mis väärtustele tugineb ja sidus on. jah, uuesti loomine tähendab, et mingi asi on ära lagunenud ja jah, väga hea, et seda mõistetakse. jah, siin räägitakse väärtusest, demokraatiast ja õigusriigist, aga keegi ei ole ju selle vastu, demokraatia või õigusriigi vastu, jah aga probleem on selles, et need, kes liikmesriigid suveräänsuse eest seisavad, neid peetakse demokraatia vastasteks ja õigusriigi vastaseks, see on absurdne. jah, demokraatia ja õigusriik peab täienema väärtustega ja ma tuletan teile meelde, et põhiõiguste hartas ja Lissaboni lepingus ei viidata eh, eh, kristlikule, vaid Euroopale ja sellele me peame tuginema ja seda me peame mõistma. demokraatia ja õigusriik, jah, sellele ütlevad kõik jah, aga väärtused, nendes osa, nende osas on vaja veel selgust saada. ja nüüd kaks minutit Marko Tsanni. suur aitäh, esimees, ma arvan, et pealkiri, mis selle debati jaoks valiti valiti sajaprotsendiliselt selleks, et näidata meile neid probleeme, mida me üle elame, nagu näiteks refoundation, ümberehitamine, see tähendab, et miski lõhutakse ära. siin me näeme, et lõhutakse Euroopat, lõhutakse nende poliitikate poolt, mida suruvad peale Euroopa Liidu omad, me ei näe Euroopa Liitu me näeme, peame panema kodanikke mõistma, et need on kaks erinevat kontseptsiooni, Euroopa on üks asi, Euroopa Liit on täiesti teine. lõpetame selle retoorika, et mingit alternatiivi ei ole, kus inimesed tahavad meid panna sundima arvama, et ainus võimalik tulevik Euroopa jaoks on Euroopa Liit. on kolm olulist punkti ära toodud, kus me oleme läbi kukkunud oma väärtuste kaitsel, sest põhilepingud põhinevad valdel äh, väärtustel. garanteerida demokraatlikud institutsioonid, praegu enamik institutsioone Euroopa Liidus ei ole demokraatlik. Euroopa Keskpank on selleks ühe, siin üheks näiteks viidatakse edukale majandusele, selgelt Euroopa Liit ei ole siin õnnestunud, kui me räägime majanduse edu, eh, edust. kuidas ümber ehitada eh, Euroopa Liit, on loobuda nendest aluslepingutest, mis on läbi kukkunud, ehitada üles Euroopa koostööle võrdsele koostööle eh, suveräänsete riikide vahel, see on ainus viis, kuidas edasi liikuda, vastasel korral see tohutu konflikt, mis on sotsiaalse mudeli vahel, mis meil on äh, põhilepingute kohaselt ja see sotsiaalne mudel, mis meil on riiklike konstitutsioonide vahel, kerkivad esile erinevused, asulepingud, äh, äh, põhilepingud ei räägi konkurentsist, turust, tööst, kaupadest ja see nendest tüüpilistest sotsiaallepingutest nagu näiteks Saksamaal ja Itaalia konstitutsioon, kui ta räägib omaenda sotsiaalsest äh, mudelist, räägib töökaitsest, see on fundamentaalne tootmise osa. midagi taolist aga praegu Euroopa Liidus ei toimu, selgelt kui me tahame edasi liikuda, siis ainuke viis, ainuke mudel on lammutada laiali seeri Euroopa Liit, sest see on kombinatsioon imperialismist, Saksa imperialismist, turgude äh, distsipliinist ning ametiühingutest Äh, ning liitudest äh, perifeersete riikide vastu, aitäh! jaa, ähm, jetzt eine nüüd üks minut, Maria Grapini. aitäh, esimees, volinik ma ei vaidle pealkirja vastu, mul pole midagi selle äh, äh vaielda, me peame keskenduma olulisele. kui me ei vaata Euroopat ümber, kui me ei ehita üles Euroopat, mis oleks väärtustepõhiselt ühine Euroopa, siis me oleme läbi kukkunud. ärge kütke üles Euroopa skeptik, Euroopa skepsist. ma tahan, et minu riik Euroopa oleks väärtusepõhine, aga nüüd, kui minu riik on olnud liiga kümme aastat, oleme ikkagi väljaspool. me oleme väljaspool erinevaid ruume, me oleme Schengenist väljapool, kodanikel on ikka veel erinevad eh, režiimid, kodanikud peavad aru saama, et nad on liidu, eh, liidus, neil peab olema ligipääs, võrdne ligipääs kõigile, me peame investeerima rohkem haridusse, sest inimesed peavad aru saama, et poliitilised äh, juhid valitakse inimeste jaoks, et teha korrektseid valikuid, meil peab olema väärtuste kompleks, mis meid juhendab, kui me otsustame, kes on meie juhid. nii riiklikud kui Euroopa juhid vastutavad selle eest. nii ehitame üles Euroopa, mis põhineb väärtustel. Peeter Van Daaneline, üks minut. see on moto van de Europese Unie. kern van dat moto is dat je dus rekening houdt met elkaar. on hädavajalik, et võtame üksteist arvesse, et me peame üksteist lugu, et me peame lugu üksteise kultuuridest ma näen siin, et selle fraktsiooni esindaja, kes sellega tegeles, pole kohalgi. kui kriiti-, kritiseeritakse seda, et tahetakse rohkem Euroopat, siis see lükatakse lihtsalt kõrvale, et see on populism. aga tuleb tõsiselt kaaluda seda, kas äkki see kriitika on põhjendatud. see on see, mis meid viitis Brexitini ja ma arvan, et on hea, et me räägime üksteisega räägime sellest, mida me saame teistmoodi teha, mida me saame teha paremini. aga ma eeldan, et ALDE peaks lugu ka teistest ja mõistaks nende seisukohti, aitäh! suur aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Silva Pereira. suur aitäh, esimees! ma tänan jah, vaatamata viimaste nädalate positiivsetele uudistele, ärgem laskem ennast petta, Euroopa projekt on kriisis. ja põhjuseid me teame väga hästi, ühelt poolt struktuurilised puudujäägid euro osas ja teiseks kasinuspoliitika, mis oli vale vastus kriisiolukorras ja erinevused aina kasvavad ja kasvavad ja needki õõnestavad Euroopa projekti. Euroopa projekti kriis on ennekõike aga väärtuste kriis. ennekõike on puudu solidaarsusest. kui solidaarsus enam ei tuksu Euroopa südames, siis probleemid kasvavad inimesed viimastel valimistel näitasid, et nad tahavad anda Euroopale uue võimaluse ja me peame sellest kinni haarama, aga ainult siis, kui me oleme solidaarsed, kui me üheskoos oma probleeme lahendame, siis on meil edu ja siis me võidame ka kodanike usalduse tagasi. ma tänan, üks minut. härra Ujazdovski E, kallid kolleegid, selles debatis räägime Euroopa Liidu isadest, Euroopa Liidu alusest, see on täiesti põhjendatud integratsioonireeglitega Euroopa asutajad mõistsid, et Euroopa demokraatia, perekond, see põhineb Euroopa kultuuril, mis on teistsugune kui proua äh, E, Intervelt mõistis teistmoodi, kui ütles härra Weber, me, me ei saa mõista e, Euroopat ilma kristlike väärtusteta. me ei saa kohelda religiooni, mis, millele asutati Euroopa kultuur, et seda tuleks tsenseerida. teine element on kaitsta turgude terviklikkust. täna turgude kaitsmise vae-, turgude vaenlane on protektsionism, terve hulk riike on sulgenud oma turud ja selle maksavad kinni, maksab kinni Euroopa majandus tulevikus. suur tänu, üks minut, Tibošani. ma tänan. Mm, poliitilised jõud on, kes tahavad valesti tõlgendada demokraatiat ja õigusriiki. jah, viimasel ajal on palju valimisi toimunud Euroopas ja me oleme pidanud kogu aeg pöialt pidama, et ekstreemsed jõud, Euroopa vastased jõud ei äh, E, võidaks. meie hirmud ei ole teoks saanud, aga mitte kõigil ei ole õnne olnud. kui me Ungarit vaatame, siis see on üks hea näide selle kohta, e, kuidas liberalismi lipu all üha enam eemaldutakse demokraatiaks. Orbani valitsus, oligarhid e, tegutsevad ja me näeme ka, kuidas Venemaa mõju üha kasvab Euroopa Liit saab küll kontrolli teostada, aga korralikku muutust ei suuda ta ellu viia. proua Toia. ma olen täiesti veendunud, et kui me mõtleme Euroopa tuleviku peale, peame olema väga selgelt öö, aru saama, milline on selle ehitise vundament, see vundament peab olema tugev, me peame kinni pidama oma juurtest, demokraatlikest väärtustest, rahust, õiglusest Need ei ole kasutud, need ei ole aegunud. Neid on, meid on, meil on neid vaja Euroopas veel rohkem, kui me vaatame, kuidas äh, kerkivad esile autoritaarsed režiimid mõnedes liikmesmaades, on konfliktid väljaspool Euroopat ja see peegeldab konflikte meie sees. see kõik on ikka vajalikum ja vajalikum, kui me vaatame, et viimaste aastate jooksul oleme näinud, kuidas kasvab ebavõrdsus, kuidas tekib äh, probleeme paljudele inimestele elanikkonnast. niisiis integratsiooni edu, see, mida me oleme teinud siiamaani, seda kõike tuleb äh, tugevdama, tugevdada, arvestades kriisi, kus me oleme. valge raamat esitab äh, teatud hüpoteese, kuid ma ei arva, et me ilmtingimata saame valida ühe Euroopa ja jätta kõrvale teise. meil ei ole viite erinevat alternatiivi, neid on ainult kaks. kas me võidame koos või me äh, kaotame eraldi olles, aitäh! suur aitäh! suur aitäh, proua Toia ja nüüd annan sõna komisjoni asepresidendile, palun. On minu poolt ka äh, mõned äh, kommentaarid sellele, mida siin äh, ma kuulsin arutelu käigus. teismelisena käisin ma Hispaanias, mis oli just vabanenud diktaatorlusest ja mina olin noor mees Hollandist pärit ja olin šokeeritud, kui ma nägin seda vaesust Hispaania maapiirkondades, mitte ainult majanduslikku vaesust, vaid ka moraalset vaesust. koduvägivald lokkas lapsed ei käinud äh, koolis, eriti äh, tüdrukud näiteks, neid isegi ei julgustatud koolis käima ja nüüd, kui vaadata tänast Hispaaniat, äh, kui vaadata seda, mida ta on saavutanud, siis loomulikult ma ei väida, et Euroopa Liit on sellega hakkama saanud, ei, hispaanlased ise, aga ma siiski usun, et nad ei oleks saanud sellisel määral sellist edu saavutada ilma vaba Euroopa Euroopa Rahvaste Liidu liikmeks saamata, Euroopa Liidu liikmeks saamata. sõdurina äh, koolitati mind võitlema idablokiga ja äh, kaheksakümne üheksandal aastal langes müür ja see oli loomulikult minu eluaja kõige olulisem poliitiline sündmus. ja tol ajal Poola oli hullemas majanduslikus olukorras kui Ukraina vaadake aga Poolat praegu, kuhu ta tänaseks on jõudnud ja ma arvan, et majandus on kas-, on kuus korda suurem kui Ukraina oma praegu ja loomulikult ma ei väida, et Euroopa Liit on seda teinud, ei, poolakad ise vastutavad selle eest, kuid ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Liit aitas selle saavutamisele kaasa eriti äh, kui me räägime õigusriiklusest, äh, me ei räägi ainult majandusest, me räägime kohtute sõltumatusest, me räägime äh, etteennustatavusest kohtusüsteemis, me räägime korruptsioonivastasest võitlusest ja kui inimesed täna räägivad, et Euroopa Liit on lihtsalt üks suur segadus, siis tundub, et nad on viimased nelikümmend aastat silmad kinni elanud. ärgem eirakem ajaloolisi saavutusi, see on esimene asi, mida ma öelda tahan. ja kui te teate, mida on võimalik saada saavutada äh, kriisist välja tulles, äh, kus praegusel hetkel äh, töökohtade arv on suurem kui kunagi varem Euroopas, siis jah, selle taustal ma tean, et meil on vaja veel palju saavutada, kuid me peame olema siiski enesekindlad, et me suudame edu saavutada. vaadake, mida meie vanaisad, vanaemad, vaarisad, vaaremad on saavutanud. me ei tohiks saavutatud vähendada ja ma tahan rõhutada ühte asja. Euroopa Liidu väärtused äh, on ära toodud aluslepingu artiklis kaks, nendel tugineb Euroopa Liit ja Need väärtused on sellised, millele on allkirja andnud ja mille ratifitseerinud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. jah, loomulikult meil on igasuguseid erinevusi, ka kultuurilisi ja muid erisusi, kuid artikkel kaks on siduv ja kohustuslik kõikidele liikmesriikidele ja kõikidele üksustele liikmesriikides ja sellest vastustusest ei ole võimalik lahti saada lihtsalt väites, et meil on kultuuriline kontekst selline või selline ja täna me räägime Euroopa uuesti loomisest seetõttu, et me oleme mõistnud, et meie liit ei ole selline, mida ei oleks võimalik lõhkuda aga praegu me näeme, et äh, põhiväärtused on ohtu sattunud, nad on tulele sattunud ja me teame, et me peame neid nüüd kaitsma, äh, nende eeskõnelejaks olema rohkem kui kunagi varem. ja ma tahaksin äh, öelda mõne sõnaga kristlike alustalade kohta Euroopas, ma olen kristlane ja ma pean ütlema, et jah, loomulikult kristlusel on tohutu suur roll mängida selles, kuidas need väärtused on kujunenud, mis meil on, kuid kristlasena oleks mul väga kehv olukord, kui mõni kristlasena kristlane ütleb, et äh, nad äh, hoiavad autori õigust äh, väärtustele. ei, me ei oleks siin ilma humanistideta, valgustuseta, minu enda kirikut tuli ka valgustada. Hispaania inkvisitsiooni ei leiuta, ei leiutanud ateistid niisiis, võtkem äh, kõik vastutuse selle eest, äh, mida on tehtud, kuid austagem siiski mitmekesisust. Äh, meie väärtuste allikad on väga mitmekülgsed ja neid ei saa endale nõuda mingi üks liikumine. aitäh. suur aitäh, härra asepresident teile ja nüüd annan nõukogu nimel sõna proua Dalile, palun suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, austatud parlamendisaadikud, ma tänan teid väga väärtuslike kommentaaride eest, mille ma loomulikult arvesse olen võtnud ja te võite olla kindlad, et ähm, arutelu Euroopa tuleviku üle äh, jääb ka tulevikus meie prioriteediks. vaadates, millised milliseid teid pidi Euroopa peaks tulevikus ammuma, peaksime me meeles pidama võib-olla kahte asja. kõigepealt seda, et Euroopa Liit ei suuda kiiresti üleöö äh, meie probleeme kõiki lahendada ja teiseks äh, me peame meeles pidama seda, et äh, ideid tuleb ähm, mm, rakendada ellu ka pragmaatiliste piirangutega. me peame olema realistlikud sellega seoses, mida me saame ette võtta ja mis on võimatu. aitäh! aitäh!